küsimus. ja nüüd eh, siin me räägime rahvusvahelisest mereorganisatsioonist, selle egiidi all toimunud läbirääkimistest laevade ohutu ja keskkonda säästva ringlussevõttu eh, konventsiooni jõustamise tingimuste üle. Eh, kõigepealt ma annaksin sõna küsimuse esitajale härra Brocklandile viieks minutiks. suur tänu, president möödunud aasta mai täiskogu istungil Euroopa Parlamendis võtsime me vastu väga selge positsiooni. see puudutas just nimelt keskkonda ja me ütlesime, et Aasiast on väga halvad mõjud laevade lammutamisel keskkonnale. Aasias toimuvad ka väga paljud laevaõnnetused laevade eh, ringlusesse võtta ei toimu seal keskkonnasõbralikul moel. näiteks eh, Bangladeshis on väga palju selliseid kohti, kus selle tööga tegeldakse väga keskkonnale mittesõbralikult, aga eh, Euroopa Kohus ka arutas seda küsimust ning ütles, et näiteks Bangladeshis tulevad kõik niisugused kohad kinni panna. Nad ütlesid, et Bangladeshi ei tohi saata ühtegi ohtlikku laeva ja komisjon pidi kolme kuu jooksul siis tulema välja lahendustega, mis vastasid Baseli äh, Eh, Baseli konventsioonile ja need olid siis need konkreetsed meetmed, mis siis eh, pandi kirja möödunud aastal eh, selles mm, dokumendis, mille Euroopa Parlament vastu võttis, aga paistab, et võib-olla komisjon ei lugenud seda dokumenti. igatahes meie läheme õiges suunas koht kohus Bangladeshis ja e, teistes e, Aasia riikides on teinud niisugusi otsuseid, aga paistab, et maad siiski ei tee e, piisavalt palju sellel teel. näiteks sel aastal toimus Hongkongis mm, konverents, sel oli rahvusvahelise mereorganisatsiooni egiidi all ja me tahtsime seal, seal taheti saavutada maailmatasemel kokkulepet ehm, laevade eh, ringlusesse võttu osas ja me tahtsime, et nõukogu ja eh, komisjon saadaksid väga kindla sõnumi välja selle kohta, et me tahame saavutada kõige eh, parimaid tulemusi. ja nüüd ma lisaksin nüüd seda, rääkides ohtlikest ainetest, mida laevadega veetakse. Need ohtlikud ained peavad käima Baseli konventsiooni alla, neid tuleb nimetada ohtlikeks aineteks. rahvaparteid näiteks aga tahab teksti nõrgendada, ma ei saa olla selle poolt. kui laevad eh, lähevad lammutamisele, siis niisugune asi ei ole vastuvõetav on äärmiselt oluline, et pärast pikka eh, et kui meil on olnud pikk ratifitseerimisperiood, siis tuleb võtta vastu eh, konkreetseid meetmeid teatud tankerite eh, tüüpide osas. meil peab olema sertifitseerimine, meil peab ja osa sellest eh, õiguslikust raamistikust peab olema ka tootjate sertifitseerimine. kõike seda me ütlesime juba möödunud aastal oma dokumendis, aga nüüd ma tahaksin küsida komisjoni käest, eh, mida siis eh, nad on ära teinud, kas nad on valmis looma fondi niisuguste laevade jaoks möödunud aastal juba parlament pakkus välja probleemile selged lahendused, seda tegi eh, keskkonnakomisjon, seda tegi transpordikomisjon, komisjonid olid eh, enamuses selle teksti, teksti poolt ja aga komisjon eh, ja nõukogu ütlesid, et kahe kuu pärast on võimalik alustada korralike läbirääkimisega, seda ei tehtud. et ma tahaksin küsida härra Fiigeli käest, et millis, milliseid, milline oli komisjoni joon, kui nad pidasid läbirääkimisi rahvusvahelise mereorganisatsiooni eh, konverentsil ja kuidas ikkagi toimub rakendamine well,? <clears throat> suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada kõigepealt eh, parlamenti selle tugeva huvi eest, mis eh, nendel on laevade lammutamise suhtes, see huvi on püsiv see on väga hea alguspunkt Euroopa eh, tasemel tegutsemiseks. Euroopa Liit mängib oma rolli rahvusvahelisel tasemel selle probleemi osas, ma kinnitan seda teile. Eh, arvestades nüüd seda hiljutist otsust, mida langetas Bangladeshi ülemkohus ja te nimetasite seda, siis seal öeldi, et kõik laevade lammutamistehased pannakse kahe nädala jooksul kinni kui nendele ei ole antud keskkonnaministri luba. E, seal on palju e, ohtlikke laevu, need on ka meie nimekirjas ja kõik need e, laevad tulevad puhtaks teha. ja lõpuks Bangladesh töötab välja ka oma rahvusliku seaduse, seadusandluse, mis vastab Baseli konventsioonile, kui nad lammutavad laevu Te esitasite väga palju küsimusi, ma püüan nendele vastata. esimene küsimus eh, puudutas laevade lammutamise metoodikat, kuidas seda tehakse, kui laevad on oma elu ära ela, elanud. tõepoolest, siin on tõsiseid riske, riske keskkonnale, inimeste tervisele. meie arvame, et Euroopa eh, et Euroopas me keelame eh, laevade lammutamise rannas ja see peab puudutama ka Euroopa Liidu lipu all sõitmaid, sõitmaid lippe, sest praegusel hetkel saab seda teha, kui muudetakse lipuriiki. on vaja tehnilisi suuniseid, neid töötatakse praegusel hetkel välja ja need vastavad ähm, siis äh, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsioonile, et need tagavad turvalise laevade äh, lammutamise ja see töö, mida praegusel hetkel on tehtud, ähm, annab lootust aga paistab, et need äh, rannas laevade lammutamise meetodid ei hakka küll vastama sellele konventsioonile ja komisjon igatahes tahab eh, töötada selle nimel, et eh, laevade lammutamise ja kas-, ringlussevõtu konventsioon väga kiiresti ja väga korralikult üle võetakse. me oleme mm, eh, läbi viinud mitmeid uuringuid, mis hindavad põhielemente selles protsessis ja ma olen täiesti kindel, et meie eestvedamine aitab kaasa sellele, et kolmandad maad ratifitseerivad selle konventsiooni ning tänu sellele jõustub see konventsioon kiiremini. aga teie kolmas küsimus puudutas eh, seda, et me ei tohi eh, kahjustada olemasolevat eh, ühenduse agiid, me peame Eh, kaitsma eh, töötajate õigusi ja tagama turvalisuse, kui me võtame üle eh, rahvusvahelise mereorganisatsiooni konventsiooni, me vaatame selle puhul väga tähelepanelikult, kuidas see protsess toimub ning me võtame kahtlemata arvesse selle, et meie meie reegleid mitte mingil juhul ei kahjustataks. nüüd härra proua Ajuso, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud president, härra volinik. see küsimus, nagu juba härra Ploplank ka selgitas, on igati asjakohane, võttes arvesse kokkulepet säästva ringluse võtmise kohta. ma tahaksin tervitada seda saavutatud kokkulepet, kuid eh, ma pean ütlema, et me oleme üldiselt fraktsioonis selle vastu, et kasutatakse halbu meetodeid laevade lammutamisel. me toetame härra Brocklandi resolutsiooni, kuid on teatud punkte, mis valmistavad meile muret. kolmas lõige, seda juba ka mainiti, siin on kirjas, et kõik laevad kõiki laevu peab pidama kahjustavaks, ohtlikuks ning äh, sellega seoses oleme me koostanud muudatusettepaneku. nimelt praegu on äh, Euroopa Liidus ja kolmandates äh, riikides erinevaid tõlgendusi, me peame Baseli lepinguga arvestama. kuid tulevane lepe laevade lammutamise kohta peab paika panema selle leppe äh, kohaldamise. samuti tuleb ette näha finantseerimisvahendid, mis põhinevad meretranspordisektori kohustuslikul panusel. me leiame aga, et praegu on natuke ennatlik rääkida kohustuslikust osalemisest, samas kui Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni siseselt pole veel endiselt otsustatud, millise süsteemi kasuks otsustatakse rahastamise osas. lisaks sellele tundub, et Euroopa Komisjonil ei ole ka selles küsimuses selget vastust ning punktis viisteist julgustatakse komisjoni paika panema järgmist põhimõtet. nimelt äh, vastutav riik on vastutav ka jäätmete eest. komisjon peab aga paika panema selle, mis sõltub rahvusvahelisest lepingust, me peame tagama Baseli lepingu ning äh, laevade lammutamise lepingu kehtivuse ning samuti jäätmetest, äh, jäätmete hävitamise lepingu suur tänu. suur tänu. kuna vaba mikrofoni vallas keegi sõna ei taha, siis ma annan sõna eh, volinikule. suur tänu. ma tänan kõikide nende kommentaaride eest. ma tänan härra eh, Blocklandi eh, tema küsimuste eest. nii nagu ma ütlesin juba enne, eriti kui asi puudutab ohtlikke jäätmeid, siin on meil vaja tagada et konventsioon rakenduks, et see oleks, et see, see, sellepärast, et see eh, ohtlike jäätmete transportimise eh, konventsioon võeti vastu suhteliselt hiljuti. mis puudutab rahastamist, siis praegusel hetkel meil mitme, mingisugust mehhanismi ei ole, me küll alustasime ühte uuringut selleks, et eh, olla valmis võimalikeks lahendusteks. ja selles osas tuleb ka veel avalik konsulteerimine. nii et teie eh, kommentaarid, eh, nii need, mida te juba teinud olete, kui need, mida te teete, on igatahes väga teretulnud selles osas, et me saaksime käsitleda laevade lammutust. suur tänu Eh, selle teema oleme me siis nüüd eh, ka lõpetanud ja hääletamine toimub homme. aga nüüd me eh, hakkame arutama Klaus-Hainer Leene raportit, mis puudutab valget raamatut Euroopa Ühenduse konkurentsi eeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest.